all istung jätkub. kõigepealt on päevakorras suuline küsimus Euroopa ärikeskuste kohta Aasias ja härra Moreiral on viis minutit. Eh, proua president, daamid ja härrad. meile on esitatud suuline küsimus Ehm, mille me koostasime komisjonis, mina olen komisjoni esimees ja seetõttu ma võtan sõna. Kaspari Rinaldo ja teised ja Robert Stöödi on koos autoriga selle tekstile oma allkirja andnud. suulise küsimuse sisu on teile teada, ma ei hakka seda ette lugema, kuid lubage tõstatada mõned täiendavad küsimused juttu on Euroopa ärikeskustest Aasias, mis on Euroopa Liidu poolt loodud ja investeeringute edendamine kuulub liikmesriikide pädevusse. see on osa nende tegevusest välisturgudel. see on igati tervitatav, seda on oluline äh, jätkata, eriti nende riikide puhul, kellel on piiratud ressursid nimetatud maailma piirkonnas me üritame luua taolisi keskusi kolmandates riikides ja seeläbi edendada ühenduse väärtusi läbi tugiteenuste, et esindada äh, ühenduse ühist huve ja kaasa aidata Euroopa ettevõtete rahvusvahelistumisele. mitmed keskused loodi Aasias kahe tuhande kaheksandal aastal, kaheksanda kümme, kaks tuhat kümme Indias ja Hiinas. Need on vaid mõned näited ja komisjon soovib avada keskused Vietnamis, Malaisias ja mujal. Äh, iseenesest on see hea ettevõtmine, suurepärane ettevõtmine, Euroopa Parlament on neid ühenduse algatusi toetanud ja pole kunagi neist kahelnud, kuid see tegevus peab olema järjepidev ja siduv ja see tähendab seda, et liikmesriikide vaheline tegevus peab olema paremini koordineeritud äh, koos ühenduse tegevusega riikides, kus sellised keskused on avatud. kahe tuhande kaheksanda aasta resolutsioonis, see on kuus aastat tagasi, kui me rääkisime tihedamast koostööst kaubanduskodadega, ettevõtjate ühendustega ja nende agentuuridega, kes edendasid liikmesriikide tegevust kolmandates riikides ja rõhutasime ka infovahetuse tähtsust liikmesriikide saatkondade ja teiste äh, välismaal tegutsevate õiguslike asutustega äh, ning äh, ühenduse asutustega, kellel on samad huvid, mis tähendab seda, et oli vaja luua koordineerimise platvorm, et edendada VKE-de tegevust, et oleks võimalik üldiselt kooskõlastada seda liiki algatusi ja tegevusi me ütlesime, et me soovime seda saavutada aastaks kaks tuhat kaksteist, kuid see tegevus jätkub ja see lisandväärtus, mida Euroopa Liit saab anda liikmesriikide ähm, investeeringutele ja kaubandusele on ol äärmiselt olulised ja seda tõestasid esimesed aastad pärast taoliste keskuste loomist ja me praegu kavatseme uute keskuste loomist ja me peame koos parlamendiga komisjonile sõnumi edastama Äh, et tuleb läbi mõelda, kas need tugiteenused ähm, on täitnud neile pandud ülesandeid ja kas need on olnud rahuldavalt täidetud. ja kui mitte, mida on võimalik parandada, et suurendada meie panus selles valdkonnas me tegime komisjonile mitmeid soovitusi nende ärikeskuste juhtimise parandamiseks praegu toimivate ja tulevikus avatavate jaoks, et nad oleksid kättesaadavad ja nähtavamad, eriti VKE-dele. eriti VKE-dele, kellel puuduvad oma rahalised vahendid ja ka nende liikmesriikide valitsustel, kus need vegad tegutsevad, eda-, üksinda toime tulla ja selles mõttes ühenduse algatused on igati väärtuslikud. suur tänu ja komisjonile! esindaja volinik. proua president, see on suuline küsimus, mis tegelikult koosneb viiest osast. ja esimeses osas küsitakse, kas need parimad tavad, mis on jõustunud kahepoolselt moodustatud kaubanduskodade loomisega, vastavad ka sellele, mil mida on arvestatud ärikeskusi rajades ja kuidas äh, komisjon toetab neid ärikeskusi. vastus on, et uued ärikeskused, mis on kavandatud Hiina ja Tai jaoks, avatakse äh, pärast konsultatsioone liikmesriikidega, kes tegutsevad nendes riikides ja ka seda on arvestatud seega me kaardistasime koha peal ka nendes riikides kõik olemasolevad teenused ja sellest juhindusime ka e, üle euroopalise väärtuse tugevdamisel nende keskuste rajamisel. ja selline siduv tegevus äh, tagas ka äh, vastavate äh, kaubanduskodade juhtimise, et tagada vastav sünergia nagu sellises äh, helpdesk äh,, Enterprise Europe võrgustik, turgudel juurdepääsu struktuurid, need olid kindlad tingimused, millest me lähtusime nende üle-euroopaliste ärikeskuste loomisel Aasias, et ära kasutada äh, kõikide äh, tugimeetmete, tugiteenuste sünergia koha peal. teine küsimus puudutab vahendite eraldamist ressursse koos ICX, ICI pluss programmi määrusega seitsmekümne kuuest koma viiest miljonist eurost teisele prioriteetvaldkonnale, mis on mõeldud majandus- ja partnerluskoostööd toetamisele, tuleks investeerida kaheksasse meetmesse ja selles osalevad seitse kaheksast kohalikust kaubanduskojast ja kui me räägime kulude katmisest, siis Euroopa ettevõtjad peaksid panustama vähemalt kakskümmend protsenti kogu kuludest ja teenitud tulu peaks olema põhiliseks allikaks nende organite tegevuse kaasfinantseerimisel. loomulikult meil on nüüd uued programmid aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja uus partnerlusinstrument, äh, mille aluseks on mineviku õppetunnid ning vajadus tagada sünergia teiste rahaliste vahenditega, on üks keskseid küsimusi ja see oli ka teie küsimuse keskmes, et äh, me peame toetama VKE-sid, diagnoos on selge, VKE-del on piiratud rahalised vahendid oma Äh, kohalolu reklaamimiseks äh, kaugetes riikides. kolmas küsimus äh, lisandväärtuse kohta sai juba osalise vastuse eelmiste vastuste käigus. ja see on tegelikult meie murepunkt nende keskuste rajamisel kui me räägime nõudmisepõhisest lisaväärtusest, et täiendavalt saame oma poolt pakkuda nõnda reklaamivõimalusi soodustades äh, VKE-de äh, tegevust nendes äh, riikides. neljas osa, kas parlamendi soovitusi on arvesse võetud? loomulikult oleme ja üks konkreetne osa nende soovitustest oli koordineerimise platvormi loomine Euroopa Liidu ettevõtete tegevuse rahvusvahelistamise edendamiseks selline koordineerimise platvorm äh, moodustatakse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolaastal ja samuti täidetakse ka seireülesannet ja järjepidevuse täitmise ülesannet ja see on äh, ka üks osa Euroopa Parlamendi resolutsioonist ja nende keskuste rajamisel me saame tõestada, et neid soovitusi on arvestatud. mis puudutab aga eelarvelisi vahendisi, siis mm, ICI praegune programm lõpetas kehtivuse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus, me oleme seda määrust nüüd eh, eh, muutnud ja tulevikus me tegutseme COSME programmi läbi ja meil on uus partnerlusinstrument ja me jällegi lähtume nendest õppetundidest, mis me oleme varem saanud, keskendudes konkreetsemalt VKE-de vajadustele. see on minu vastus suulisele küsimusele mis koosnes viiest altküsimusest. suur tänu, volinik. ja nüüd saab, saab sõna härra Kaspari kolmeks minutiks. president, volinik, meie fraktsioon on alati valmis toetama VKE-sid uutele turgudele sisenemisel ja see tähendab seda, et me toetame ka selliseid komisjoni algatusi, nagu me täna arutame ja ma tahaksin eriti rõhutada turule äh, juurdepääsu kavasid, mis on käivitunud ja mis on olnud äärmiselt edukalt. kui me saime aga ettepaneku lihtsustada juurdepääsu näiteks India turgudele läbi nende ärikeskuste, siis meie seadsime tingimuseks, et äh, seda saab teha ainult siis, kui teatud eeltingimused on täidetud. nimetatud sihtriik peab kujutama endast olulist turgu Euroopa ettevõtete jaoks, tuleb ära kasutada juba olemasolevaid struktuure selleks, et maksumaksjate raha kasutada mõistlikult ja me tahame vältida äh, tegevuse dubleerimist Euroopa ja liikmesriikide asutuste poolt. mulle tundub, et kolm Äh, juba loodud äh, ärikeskust ei ole edukad olnud, kui me mõtleme India ärikeskuse peale, viimased aruanded, mille me saime sealt, kui me hakkasime valmistusi tegema tänaseks aruteluks, äh, näitas, et seitseteist vastavat turusegmenti on edastatud asjaomastele asutustele seega kuue kuu jooksul äh, saadi seitseteist taotlust äh, turule juurdepääsu saamiseks. kui me mõtleme äh, kahekümne kolme miljoni kümne aasta peale, see kaks miljonit aastat, see on viiskümmend tuhat eurot ühe taotluse kohta. see ei ole rahaliste vahendite mõistlik kasutamine. ja ma oleksin väga tänulik, kui te võtaksite selle küsimuse ka oma tegevuse päevakorda Äh, aruanne Tai kohta äh, ei olegi üle saanud oma äh, algusraskustest ja Bangkokis kaalutakse ärikeskuse sulgemist. kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist kulutati kaks miljonit eurot ja see on nagu tuulde loobitud raha. kui me räägime nendest ärikeskustest Aasias, siis äh, me ei ole tegelikult äh, arvestanud õppetundidega nende ärikeskuste tegutsemisest oma riiklikul tasemel ja vigu ei ole parandatud, see on ainuke minupoolne võimalik selgitus. ükski kolmest nimetatud ärikeskusest ei ole saavutanud seatud eesmärke ja nüüd räägitakse, et nüüd tahetakse rajada uusi ärikeskusi, mis tähendab seda, et püütakse kiiresti koguda fakte ja konsulteerida Euroopa Parlamendiga ja see ei ole vastuvõetav Äh, härra volinik, ma palun, et te tagate, et äh, ei piirduta ainult faktide kogumise, vaid tulgem kokku ja arutagem, kuidas olemasolevate ärikeskuste juhtimist parandada. ja nüüd härra Kutas. kallid kolleegid, otsus panna paika Euroopa ärikeskused Aasias oli osa laiemast strateegiast ja seda algatust, äh, algatuse kaudu toetati VKE-sid, äh, samuti ka väikeettevõtlusalgatuse kaudu tehti seda. aga palju Euroopa Liidu VKE-des tegutseb Euroopa Liidust väljaspool, Euroopa Liit peaks äh, toetama neid tegevusi, et VKE-del oleks võimalik tegutseda ka Aasias ja, ja Aasia on väga suureks äh, inimressursi allikaks ja seega annab see lisandväärtust meie ettevõtetele. samuti on meie ees väga palju eh, halduslikke väljakutseid ning eh, me peame vaatama ka, et tulemuslikkus paraneks, mis on praegu langenud. see aitab ka konkurentsivõimet parandada meie kaubanduskodades parlament peaks võtma vastu mõõduka äh, algatuse resolutsiooni selleks, et äh, toetada PKD tegevust. ma olen veendunud, et äh, me saame ka lisavastuseid sellele, kuid lõpetuseks ma tahaksin tervitada seda rohelist ettepanekut, mis peaks suurendama töökohtade loomist Euroopa Liidus mis on äh, kooskõlas meie strateegiatega. proua president, kallid kolleegid, härra volinik kõik äh, fraktsioonid on ilmselt äh, nõus äh, ühel arvamusel selles küsimuses ja härra volinik peaks natukene seadma korda selle küsimusega seonduvad asjaolud. peaks võtma arvesse konsultatsioone, mis on tehtud Euroopa Liidu liikmesriikidega, aga praegu tundub, et on võetud justkui kaitsepositsioon komisjoni poolt. Need Aasias olevad äri keskused äh, on justkui äh, ebakindlas seisus, me oleme näinud seda viimastel aastatel, nad küll toimivad, äh, aga samas on see kaasa toonud väga palju ebaselgust, mis on selgunud meie kokkusaamiste käigus. meil on olemas Indias üks ärikeskus, mis läheb Euroopa eelarvesse maksma seitseteist miljonit, Hiinas viis miljonit eurot, Tais kaks miljonit eurot ja väga ebaselge on, kes koordineerib kõiki küsimusi, kes vastutab, vastutab nende liikmesriikide puhul, kes osa võtavad nendes erikeskustes. Tai puhul on meil ka kaasatud äh, Šveits ja Norra, aga teiste keskuste puhul seda ei ole. me oleme loonud väga palju algatusi, et äh, luua keskuseid Filipiinidel, Malaasial, võib-olla ka Pakistanis, Birmas äh, ja Laos millised on need õppetunnid, mis peaks olema alguseks selleks, et minna edasi järgmistesse etappidesse? Need on algatused, mis on veel meie ees, kuidas ressursse paremini jagada näiteks, kas need struktuurid on tõesti teada VKE-dele, kas nad tunnevad, et sellised võimalused on olemas? millised on need äh, kasumi näitajad ning äh, võib-olla teema võib muutuda natuke piinlikaks. Need, kes äh, soovivad neid ärikeskusi kasutada, aga paluks, et vahendust oleks rohkem. kuna härra Butikoferit ei ole, annan sõna härra Paskale üheks minutiks. keď svojou organizáciou, štruktúrou práce, ako aj náplňou manažovaných aktivít sa podnik... härra volinik, ehkki need ärikeskused Hiinas, Indias ja Tais on üles ehitatud väga erinevalt, leian ma, et neil kõigil on äh, kaks ühist äh, aspekti. kõiki neid rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ning kõikidel puhkudel on ilmnenud äh, erinevad nõrkused, puudujäägid kontrolli läbiviimisel. võttes arvesse majandusstagnatsiooni Euroopa Liidus, ei saa me edasi minna selliste ebatõhus, tõhusate ülesehitustega, mis ei anna toetust Euroopa Liidu ettevõtetele, seega ma leian, et äh, komisjon peaks vaatama, kas äh, nende keskuste puhul Aasias kasutatakse ressursse tõhusalt ja peaks võtma vastu vastavad meetmed. aitäh, härra Stašni, palun. aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid mina ja minu fraktsioon on alati toetanud selliseid poliitikameetmeid, mille eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõimet väljaspool Euroopa Liidu turgu ärikeskused Aasias on üheks selliseks mooduseks, kuidas aidata Euroopa Liidul jääda konkurentsivõimeliseks muutuvas turu tingimustes. seega peavad nad olema toimivad, peavad olema tõhusad, nii palju kui see võimalik on. paraku aga viimased hindamised on osutanud, et need algatused ei ole vastanud meie ootustele Need, äh, see statistika tõstatab väga palju küsimusi, me oleme mures, kas need algatused pakuvad meile piisavat äh, lisandväärtust äh, ettevõtete jaoks. kas need ressursid, mis on eraldatud, on eraldatud tõhusalt, kas on olnud piisavalt läbipaistvust nende algatuste puhul ja kas nad suudavad ka edasi toimida ka omavahendite abil? ma olen teadlik, et äh, uute ärikeskuste loomine on pikaajaline projekt ja esialgsetest väljakutsetest tuleb äh, üle äh, saada. Hiinas, Indias ja Tais on ärikeskused saavutanud juba suurt edu ning ma leian, et neil on suur potentsiool, potentsiaal, et täita Euroopa Liidu eesmärke. aga ma leian, et komisjon on vastutav selle eest, et äh, ärekeskused aitavad ikka tõeliselt Euroopa Liidu ettevõtteid. me peame tagama ka seda, et meil on piisavad vahendid ja teave käsutuses ettevõtete jaoks, nii et nad saaksid mitte ainult siseneda Aasia turule, aga saaksid seal ka edasi tegutseda. aitäh, proua Köstinger, kaheks minutiks, palun aitäh, proua juhataja, härra volinik. Euroopa Liidu ühtne kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika alustalaks ja selle keskmeks peab alati olema Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime, eriti just VKE-de oma. VKE-d on meie majanduse tugisammas ning nad on äärmiselt väärtuslikud, võttes arvesse töökohtade loomist ja majanduskasvu Euroopa Liidus ma leian, et võib öelda, et äh, meie fraktsioon toetab sajaprotsendiliselt sellist lähenemist. väga suur osa VKE-sid äh, on ehitanud oma tegevuse üles ekspordile, välispiiridel, VKE-del peab olema vaba ligipääs kolmandate riikide tul-, turgudele vaatame, mis praegu toimub nendes kontorites ja seda, mis, kui palju, kas tõhu, kui tõhusad nad on, siis Daniel Kaspari on juba kirjeldanud väga põhjalikult seda olukorda. selleks, et olla kolmandate riikide turgudel edukad, on meil vaja teadmisi, ressursse ja, ja ka te-, põhiteadmisena, kuidas need kolmandate riikide turud toimivad, seega keskused peavad seal kohapeal olema, inimesed peavad teadma, kust infot saada ja kuidas turgudel tegutseda, seemoodi, selleks on meil olemas need infokeskused äh, kolmandate riikide turgudel ja paraku nad aga ei toimi ja seda me ei saa endale lubada. me võime ju äh, kokku leppida selles või olla ühel arvamusel, et need on kasulikud üksused, kuid küsimus on selles, kas seda saaks äkki paremini teha liikmesriikides, et tagada, et infovoog äh, oleks tagatud äh, ettevõtete ja kolmandate riikide vahel meil peavad olema omavahelised suhted, äh, peaksime vältima paralleelseid struktuure, sest niimoodi peaks edasi minema. Need välised kaubanduskeskused on tervitatavad tegevust, äh, kuid äh, kui meil on dubleeritud need tegevused, siis see on üleliigne kulu ja see on vastuolus sellega, mis me oleme alguses soovinud saavutada, aitäh. nüüd äh, vaba mikrofoni voor, proua Mekines. tänan, juhataja, aitäh, volinik. sellel nädalal me oleme arutanud järgmist nõukogu koosolekut, kus arutatakse töökohti ja kasvu ja kindlasti see küsimus peaks ka seal olema. kolleeg Kaspari rääkis väga hästi probleemidest, on täiesti selge, et tuleb analüüsida tervet plejaadi asju. küsimus volinikule, kui kontseptsioon on hea, ma arvan, et seda enamik arvavad, siis kas tegemist on juhtimis- või struktuursete probleemidega või mis on see, mis äh, takistab neil keskustel oma eesmärki teenimast ja kas on midagi võtta olukorra, äh, midagi võimalik äh, võtta olukorra parandamiseks, et VKE-d, kes soovivad sinna riikidesse minna, saaksid neid katus, neid keskusi kasutada. ning siis on küsimus ka, kuidas need keskused on seotud liikmesriikide keskustega, kas seal on vastuolu või oleks võimalik tekitada sünergiat? nende vahel. sest Euroopas on kasutase väga madal, meil on vaja seda tõsta, selleks on meil vaja, vaja ära kasutada nii Euroopa sisesed kui Euroopa välised äh, võimalused. aitäh, proua Kines ja nüüd ähm, härra volinik, sõna on teil. aitäh, proua juhataja, teen hästi lühidalt. kui ma kuulasin härra Moreirat, härra Kasparit ja teisi, süvenes minus veendumus, et meil on tegelikult vaja veel ühte analüüsi nende keskuste töö kohta, mitte keegi ei eita, et nad on vajalikud, aga täiesti selgelt teie sõnavõttudes öm, ähm, osundati öm, ähm, nende tegutsemispõhimõtetele, ehk äh, kindlasti on siin vaja analüüsida öö, Äh, nende rentaablust ja nagu te teate, mina, minu missioon on maksumaksjate raha parim võimalik ärakasutamine, nii et äh, suur aitäh! aitäh, volinik, sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud ja võtame ette järgmise, see on ühine arutelu kalanduse teemadel, meil on kaks suuliselt vastatavat küsimust komisjonile, esiteks sõna